aitäh, volinik, sellel teemal arutelu on lõppenud ja hääletamine toimub järgmisel sessioonil L'ordine del giorno reca le interrogazioni orali alla commissione. niisiis, vastavalt päevakorrale läheme nüüd edasi suuliste küsimuste juurde, mis puudutavad sõnavabaduse rikkumist ja diskrimineerimist seksuaalse sättumuse alusel Leedus. ja palun veel kord kõikidel kõnelejatel kinni pidada teile eraldatud kõneajast, et me suudaksime ikka enne keskööd lõpetada kõigepealt äh, sõna ühele autoritest, äh, proua Intveld. president, äh, volinik, me arutame täna mitte esimest korda äh, seadusandlust, mille Leedu parlament võib vastu võtta ja mis võib potentsiaalselt väga negatiivselt mõjutada äh, LGBT rühma kuuluvaid inimesi äh, Leedus. parlament on juba ükskord vastu võtnud sel teemal resolutsiooni ja see resolutsioon, mille me oleme homme hääletamiseks välja pakkunud, on väga selge, me kutsume üles äh, Leedu kolleege mõtlema selle üle põhjalikumalt järele ja tagama, et mis iganes õigusaktid vastu võetakse, et need ei diskrimineeri geisid, lesbisid, bi- ja transseksuaalseid inimesi. ma ei taha resolutsiooni kohta eriti palju siin öelda, aga ütleksin, et on järjest selgem, et Euroopa Liit peab kasutama tugevamaid õiguslikke instrumente põhiõiguste tagamiseks. meil on olnud arutelud vastuolulise Ungari meediaseaduse üle näiteks ja siin on tegemist enam-vähem sarnaste küsimustega me oleme paika pannud põhimõtted, meil on ühised väärtused äh, viiesajale miljonile Euroopa Liidu kodanikule aluslepingutes, aga kui jõuame nende praktikas rakendamise juurde, siis on meil probleeme. ja seepärast äh, tahaksin kuulda teie ettepanekut äh, Euroopa teekaardi kohta geide, lesbide, bi- ja transseksuaalsete inimeste jaoks meil on igasuguseid strateegiaid rassismi vastu võitlemiseks, ksenofoobia vastu võitlemiseks, sotsiaalse tõrjutuse vastu äh, võitlemiseks, kuid äh, ei ole sellist strateegiat LGBT äh, kategooriasse kuuluvate inimeste jaoks strateegiat, mis võitleks eelarvamuste, võhiklikkuse, diskrimineerimise, vihkamise ja diskrimineerimise vastu. on palju näiteid, täna me arutame muudatusi, mida oleks tarvis sisse viia Leedus, aga ei saa eirata seda, et homofoobia on levinud kõikides liikmesriikides. ja tahaksin veel eh, ühe asja välja tuua voliniku jaoks ja kuulda teie seisukohti. see puudutab Euroopa varjupaigapoliitikat. asjaolu, et varjupaiga taotlejad, kes soovivad seda seepärast, et neid eh, kiusatakse taga seksuaalse sättumuse puhul ühes liikmesriigis, mida ma siin ei nimeta, nad peavad tegema läbi balomeetrilise testi. see on eh, äärmiselt alandav sellisele asjale ei tohiks olla kohta Euroopa Liidus ja ma tahan teada, mida komisjon kavatseb ette võtta. Grazie, la parola all'onorevole Lunacek per due min-. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Lunacek, kaks minutit. suur tänu, president, volinik, kallid kolleegid. Sofiin Tvelt, minu kolleeg, juba rääkis, millest kõneleb meie resolutsioon ja ma nõustun ka nende küsimustega, mis teile esitati. kas komisjonil on LGBT kodanike kohta ka mingi teekaart Euroopa Liidus? Euroopa Parlament ei ole veel otsustanud, kas hääletada poolt või mitte selle resolutsiooni puhul. Sofi Intvelt, mina, Michael Cashman ja Christopher Fjellner esindavad nelja fraktsiooni selles parlamendis ja me käisime koos eelmisel aastal Vilniuses, kui peeti esimene Baltic Pride ja me olime kohal Euroopa Liidu lepi all ja ütlesime, et see lipp kaitseb meid kõiki, lesbilisi, geisid, bi- ja transseksuaalseid kodanikke ja ka leedukaid. aga mis on nüüd juhtunud? meiega, leedukatega, teistega, kes soovivad Vilniuses sarnasel pidustusel osaleda. kujutage ette, me võime kõik saada trahvi kuni kakssada üheksakümmend eurot selle eest, et me oleme seksuaalset orientatsiooni avalikult propageerinud. ma ei tea kas Euroopa Parlament soovibki sellist olukorda, kas Leedu parlament soovib sellist olukorda? lesbilised, geid, kõik ju võitlesid Leedu vabaduse eest kakskümmend aastat tagasi. mul on väga hea meel, et Leedu president, endine volinik proua Gribaškaite ja Leedu valitsus on öelnud, et nimetatud seaduseettepanek eh, käib vastu nii eh, Leedu õigustikule kui ka põhiseadusele. erinevad kooseluvormid, seksuaalsuse vormid on lubatud ka Leedus ja niisuguste asjaolude peitmine kodanike eest, noorte eest on lihtsalt äh, vaenulikkuse õhutamine äh, ja loomulikult mitte keegi Euroopa Liidus ega ka Leedus ei soovi seda ma loodan, et parlament ja ka volinik toetavad meie resolutsiooni. hääletamisel muidugi volinik ei osale, aga ikkagi lo-, loodame teie toetusele. suur tänu ja järgmine kõneleja, De Jong, palun. suur tänu. ühinen eelkõnelejatega ja sooviksin veel ühele aspektile keskenduda, nimelt mitte ainult seadusesätted ja nende tõsised äh, võimalikud tagajärjed kodanikele ei ole olulised, vaid ka samasooliste abielude tunnustamine on tähtis. niisugune äh, seadusandlus või seadusesätted, mida kavandatakse Leedus, äh, ohustavad nimetatud institutsiooni ja seetõttu saadeti Euroopa Komisjoni volinikule kiri, et Euroopa Liidus oleks kaitstud ka õigus samasooliste kooselule kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal jõustuv seadus võib kodanike perekonnaseisu mõjutada, aga mikspärast alles kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast hakatakse tunnustama samasoolist abielu? kas komisjoni talitused on analüüsinud olukorda, milline mõju on liikmesriikides samasooliste abielu tunnustamisel ja mis teha siis, kui Leedu ja Rumeenia näiteks ei täida Euroopa Liidu seadusi? tahaksin ka teie reaktsiooni homofoobia teemalisele raportile kuulda. kas teie komisjonis olete mõistnud, et nimetatud teemadele tuleb palju rohkem tähelepanu pöörata, kaasa arvatud homofoobia? Grazie, la parola all'onorevole. suur tänu. järgmine kõneleja, proua Vlasikova-Benova, kaks minutit. suur tänu, tere õhtust, proua volinik. pean siiralt tunnistama, et ma ei saa aru, mis toimub Leedus. nüüd, kui me oleme Euroopa Liidus oleme, on meie arusaam põhiõigustest arenenud, aga tundub, et Leedus ei mõisteta seda. kardetakse, et samasooliste suhete propageerimine on kuidagi tagurlik. Euroopa Parlament tahab teha koostööd Euroopa Komisjoniga ja me peame ütlema välja, et me tahame lapsi kaitsta eelkõige vaesuse e, eest ja ähm, tagada nendele turvalisuse, aga oma kogemusest teame, et lastele ei lähe sugugi korda, milliseid äh, suhteid edendatakse, olgu need siis heteroseksuaalsed või muud ja me sooviksime teada ja, ja ma arvan, et me peaksime ütlema välja, et olukord on naeruväärne ja tegutsema resoluut-, resoluutselt ja ütlema, et Leedus kavandatavad seadusesätted on vastuolus põhiliste inimõiguste alaste Euroopa eh, õigusaktidega. samuti puudutavad nad kogunemisõigust, Äh, seks-, õigust valida seksuaalne sättumus ja nüüd küsiksin komisjonilt, kas komisjon kavatseb ka Leedu vastu rikkumismenetlust alustada? suur tänu! president I volinik Reding, president, ma tahaksin kõigepealt rõhutada seda, et äh, komisjon peab in, homofoobiat inimväärikuse jõhkraks rikkumiseks ja sel põhjusel möödunud aasta novembris, kahekümne teisel novembril ma külastasin Leedut ja arutasin koos Leedu presidendi Dalia Gribaskaite ja Leedu justiitsministriga eh, tehtud ettepanekud haldusõigusrikkumise seadustiku muutmist, millega kehtestatakse äh, äh, Äh, seksuaalse sättumise avalikku propageerimist avalikes kohtades trahviga ja ka äh, tehtud ettepanekud äh, karistusseadustiku muutmiseks. vastavalt minu käsutuses olevale uusimale informatsioonile see haldusõigusrikkumise seadustiku äh, hääletus Leedu parlamendis lükates edasi ja see on kavandatud käesoleva aasta kevadele, mis tähendab seda, et see on ikkagi veel arutlusel. komisjon uurib äh, seda ettepanekut, millega soovitakse äh, Leedu haldusõigusrikkumiste seadustiku ja karidusseadustikku muuta ja ka teisi õigusakte äh, selles osas, kas need on kooskõlas vastava ühenduse õigusega. juba aastal kaks tuhat üheksa komisjon avaldas tõsist muret Leedu ametivõimudele selle kohta, kas alaealiste kaitset avaliku teabe kahjuliku mõju eest, nii nagu seda seadustati, oli kooskõlas ühenduse õigusega ja põhiõigustega. ja pärast komisjonipoolset sekkumist nimetatud seadust äh, muudeti kahe tuhande üheksanda aasta detsembril. selles seaduses on kirjas, et teave äh, ei pea silmas perekonnaväärtusi. ja ei ole kooskõlas Leedu põhiseadusega ja tsiviilseadustikuga ning et selline äh, seksuaalse sättumuse äh, avalikustamine on vastuolus ja see on ka vastuolus audiovisuaalteenuste direktiiviga äh, ning ka mittediskrimineerimise põhimõttega, kuna ähm, avaliku sättumuse väljendamine või propageerimine on keelustatud ka reklaamiseadusega. vastavalt minu käsutuses oleva infole äh, informatsiooni esitamise seaduse muutus jõustus kaheksateistkümnendal oktoobril kaks tuhat kümme. see seadusemuudatus äh, näeb ette, et reklaamis ja audiovisuaalteadetes ei tohi olla seksuaalse sättumise väljendusi või propageerimist. kui need seadused jäävad, kui need sätted jäävad seadusesse, siis tekivad samad probleemid, nagu me oleme tuvastanud äh, äh, audiovisuaal- teenuste ja meediadirektiivi täitmisel ja äh, ähm, Euroopa põhiõiguste harta artikli kahekümne ühega. Äh, kahe tuhande kümnenda aasta mais kirjutas komisjon Leedu valitsusele, avaldades omapoolset muret, et äh, Balti geiparaad keelustati viimasel hetkel. me meenutasime, et Äh, rahumeelse kogunemise õigus on ette nähtud harta artiklis kaksteist ja Euroopa põhiõiguste hartas on üks põhimõtetest, millele Euroopa Liit tugineb ja selle põhjal äh, geiparaad toimus äh, kahe tuhande kümnenda aasta mais. ja seda mainis ka parlamendisaadik. mis puudutab aga võimalikku Euroopa strateegiat võitluseks homofoobia vastu, siis komisjoni prioriteediks on tagada, et ühenduse õigustik on täielikus kooskõlas Euroopa põhiõiguste hartaga, kaasa arvatud selle kahekümne esimese artikliga, mis keelab diskrimineerimise seksuaalse sättumise alusel. kuidas seda saavutada? seda selgitati väga selgelt komisjoni teatises vastava strateegia kohta, Euroopa põhiõiguste rakendamise strateegiate kohta, mis kiideti heaks üheksateistkümnendal novembril kaks tuhat kümme ja me naaseme selle küsimuse juurde oma iga-aastases aruandes harta kohaldamise kohta, mis hõlmab ka kahekümne esimese artikli rakendamist ja seda on oodata käesoleva aasta kevadel ja sellest loogikast lähtudes fallomeetrilised testid, mida kasutatakse varjupaigamenetluse käigus, on loomulikult osaks Euroopa ühenduse õigusest ja see on otseselt seotud sellisel juhul harta artikliga kakskümmend üks ja artikli kakskümmend üks alusel on äh, seksuaalse sättumise alusel diskrimineerimine keelatud, mis tähendab selgelt seda, et, et kui Euroopa Liidu õiguses või kui seda äh, õigust kohaldatakse äh, riiklikul tasandil, äh, on tegemist diskrimineerimisega ja, ja ühendusel on õigus sekkuda seega Euroopa Ühendusel on võimalik sekkuda ja ma tahan lõpetuseks veel kord öelda, et komisjon igati pühendunud võitlusele homofoobia vastu ning seksuaalse sättumise alusel toimuva diskrimineerimise vastu äh,, rakendades selleks äh, aluslepingutega meile antud volitusi. mis puudutab äh, perekonnaseisu äh, tunnustamist meil ei ole kavatsust teha ettepanekuid seaduste osas, mis võiksid sekkuda liikmesriikide perekonnaõigusesse või muudaksid äh, riiklikult aktsepteeritud abielu määratlust, sest see on määratletud subsidiaarsuse põhimõttega. meie roheline raamat perekonna seisukohta äh, käsitleb piiriüleseid juhtumeid, mis on seotud sünnitunnistuste tunnustamisega ja ei käsitle äh, samasooliste abielude tunnustamist. me ei tohi äh, asju omavahel segi ajada, liikmesriigid peavad määratlema ise, mis on abielu, kuid Euroopa Liit peab lubama vaba Äh, liikumise ja mittediskrimineerimise tagama. Need on kaks eri asja. niimoodi on see ette nähtud Euroopa õigusega ja seda õigust me ka tegelikus elus kohaldame. Adesso diamo la parola agli oratori a nome dei gruppi suur tänu ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel äh, sõnavõtjad. esimesena härra Bussutil kaks minutit. tänan president, komisjoni asepresident, Rahvapartei äh, peab kinni nendest väärtustest, toetub Euroopa Liit, eriti inimõiguste austamine, Euroopa peab võitlema kõikide diskrimineer-, diskrimineerimise vormide vastu ja sealhulgas ka seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise vastu. kuid samas me peame austama ka demokraatiate õigust, kui need peavad kinni inimõigustest ja mittediskrimineerimise põhimõttest, arutada, muuta ning heaks kiita siseriiklikud seadused Äh, sekkumata rahvusparlamentides toimuvates aruteludes, rikkumata äh, subsidiaalsuse põhimõtted ega äh, enneaegselt mõne liikmesriigi hukkamõistmist. meile ei meeldi, et liikmesriiki mõistetakse hukka, eriti antud juhul kavandatud seadusemuudatust ei ole veel Leedu parlamendi täiskogul hääletusele pandudki ja seda veel arutatakse, uuritakse Leedu ametivõimude poolt, kuid juba seda peetakse vastuolus olevaks Euroopa õigusega nii Leedu ametivõimude poolt, kes on teatanud, et nad rakendavad meetmeid olukorra muutmiseks ning seksuaalse sättumuse alusel mittediskrimineerimise põhimõtte täitmiseks. see kavandatav seadusemuudatus ilmselt ei jõua Leedu seaduste kogusse ja seetõttu pole mingit vajadust seda liikmesriigi hukka mõista. ja lõpetuseks. ma loodan siiski, et homme Rahvapartei suudab toetada ühisresolutsiooni, kui selles resolutsioonis ei mõisteta hukka ühtegi liikmesriiki ja kui seda resolutsiooni muudetakse nii, et see oleks tasakaalustatum. Grazie. Credo che l'onorevole Moraes... No... Suur tänu. härra Moraes ei ole siin, nii et edasi sõna äh, proua Latvordile ALDE fraktsiooni nimel kaks minutit. aitäh, see tuli nüüd natuke ootamatult, aga ma loodan, et äh, Leedu õpib Ühendkuningriigi kogemusest, äh, mis tegi läbi omaenda agoonia kus meil oli seadus, millega keelustati äh, homoseksuaalsuse propageerimine koolides. konservatiivse partei tollane liikmeter, praegune peaminister Cameron ütles kaheksateist kuud tagasi, et tema partei oli äh, ekslikult äh, toetanud seda kaheksakümne kaheksanda aasta seadust, mis nüüdseks on tühistatud. David Cameron ennustas, et Eh, esimene avalikult eh, gei eh, Briti peaminister saab olema Tory, aga eks me näe. nii et suhtumine on muutunud kahekümne aasta jooksul ja need arengud, millega võib-olla kolleeg Tänak rohkem kursis, need on olnud osalt tulemusena ka suhteliselt tagasihoidlikumate parlamendi resolutsioonide äh, tulemusel ja loodetavasti eh, Rahvapartei eh, saab eh, toetada selle resolutsiooni, kui enamiku muudatusettepanekuid arvestatakse. Nüüd aga Ühendkuningriigis on toimunud põhjalikud arengud ja näiteks praegu väikeste võõrastemajast omanikud, kes ei taha vastu võtta geipaare, nende suhtes on algatatud menetlused võib väljendada oma seisukohta homoseksuaalsuse suhtes, aga kedagi ei tohi diskrimineerida seksuaalse sättumuse põhjal. homoseksuaalsuse propageerimise keelamine avaldab äh, tugevat mõju äh, sõnavabadusele, nii nagu on ka Põhiõiguste Amet öelnud. Äh, ma toetan ka Euroopa Liidu strateegia või tegevuskava loomist homofoobia ja seksuaalse sattumuse alusel tõmbunud diskrimineerimise vastu võitlemiseks ja äh, loodan, et äh, toetatakse inimõigusi kõikides aspektides. aitäh! edasi roheliste äh, poolt proua Kornelissen, üks minut. suur tänu! see ei ole esimene kord, kus Leedu Äh, rikub lepingut ja äh, kus nad äh, rikuvad geide, lesbide, bi- ja transseksuaalide õigusi. me peame midagi selles suhtes ette võtma, me ei saa olla väärtuste süsteemi, kus igaüks võib valida, mis talle meeldib. kui te tahate olla Euroopa Liidu liige, siis tuleb kinni pidada reeglitest ja see kehtib nii Leedu, Prantsusmaa, Hollandi kui ka teiste suhtes kui Holland tahab näiteks tulevikus hakata mängima immigratsiooniseadusandlusega, siis eh, tuleb samuti reageerida. sest kui igaüks hakkab valima, siis see tähendab, et keegi ei ole täielikult kaitstud Euroopa Liidus. Eh, mul on hea meel, et volinik on alustanud õigusliku analüüsiga ja loodetavasti järgnevad kiiresti ka sammud, sest ei saa lubada, et inimesed kõigepealt langevad ohvriks ja seejärel alles äh, äh, hakatakse tegelema nende õiguste kaitsmisega. suur tänu ECR-i nimel härra Tänok, kaks minutit. Euroopa Liit rääneb põhimõttel, et kõikidel kodanikel on võrdsed õigused ja vabadused, kõik riigid, kes tahavad saada liikmesriigiks, peavad kinni pidama sellest põhimõttest ja alla kirjutama ka põhiõiguste hartale sealhulgas ka seksuaalse sättumuse aspekti osas. kui Leedu ühines, siis äh, nad samuti äh, soovisid edendada ühiskonda, mis on tolerantne ja demokraatlik, sellest ajast on meil põhiõiguste harta ja see loob lisakaitse LGBT kogukonnale ka liidu tasandil ma võin öelda kategooriliselt, et ECR kiidab heaks võrdsuse, tolerantsuse ja mitmekesisuse põhimõtted igal pool, ka väljaspool Euroopa Liitu. paljudel meie liikmetel on loomulikult omaenda veendumused, põhinevad ka näiteks nende regulaarsest kuuluvusest, aga kes tahavad väljend-, väljendada oma seisukohti, neil peab olema see võimalus, sõltumata sellest, kas nad tahavad rääkida homoseksuaalsuse poolt või vastu. Äh, äh, Leedu ühiskond on suures osas konservatiivne. me mõistame seda, inimestel on õigus oma seisukohtadele, aga juriidilisel ja institutsionaalsel tasandil ei tohi diskrimineerida kedagi, kõik on võrdsed ja neil on õigus väljendada oma seisukohti ja Euroopa Liit ja siin kehtivad õigused on olnud magnet riikidel nagu Leedu, mis on kommunistliku minevikuga. ma tahaksin rõhutada veel kord, et Euroopa Liit tahab vältida vähemuste tagakiusamist, mis varem oli nii tavaline Euroopas Leedu parlament peaks vaatama selle õigusakti uuesti eelnõu üle ja ka väljendama seisukohta ning volinik ja komisjon tegema sedasama. Leedu on demokraatia ja seepärast me võime ka arutada selle demokraatia toimimist siin. aitäh! edasi kuue nimel härra Higins seadus, mis puudutab äh, homoseksuaalsete suhete avalikku propageerimist. kui julmalt irooniline, et riik, äh, mis heitis stalinliku diktaatorluse ahelat vaid paarkümmend aastat tagasi, nüüd äh, püüab järele teha üht selle süsteemi kuritegudest, mis millega takistati inimestel elada vabalt. ma toetan äh, LGBT kogukonda, kes võitleb selliste asjade vastu, ma olin samuti paraadil Leedu pealinnas eelmise aasta mais, poliitiline juhtkond riigis on äh, alt vedanud oma rahvast ja Leedus on tööpuudus kasvanud kaheksateist protsendini ja sellises olukorras, kus äh, süüdistada ja patuoinana kasutada LGBT kogukonda on lubamatu. nagu Ugandas geide vastane kampaania, kus püütakse näidata, et geid kujutavad endast ohtu lastele ja kuritarvatavad lapsi, see on laimamine, millega püütakse teemat ähmastada ja tekitada vääritimõistmist. ohud lastele tulevad tihti institutsioonidest, kus võib ju eeldada, et lapsed on öö, äh, turvaliselt näiteks äh, kirikus levitatakse mittetolerantsi õhustikku ja me peaksime selle vastu võitlema nii Leedus äh, kui Euroopa Liidus kui ka mujal, nii et kõikidel oleks võimalik elada vastavalt oma identiteedile, aitäh! suur tänu! tundub, et kolleeg Imbrasast ei ole. annan nüüd siis äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmele sõna. härra Stojanov, palun tõlkega on kahjuks probleeme. mulle tundub, et tegemist on justkui filmiga, kus äh, politsei selleks, et äh, kurjategijad leida, äh, kasutab posijate abi me ju teame, et Leedu on arutanud küll muudatusettepanekuid, aga neid pole veel vastu võetud. me teame, et liikmesriikide õigustik on erinev. täna räägime me kogunemisõigusest, aga see ei ole absoluutne õigus. kogunemisõigus äh, kehtib siis, kui avalikku korda ei rikuta ja kohtutakse rahumeelselt, aga me peame arvestama, et ka tulevikus võib õiguste vahelist, vahelisi konflikte tekkida Euroopa Liidus ja eh, me peame mõtlema, millised õigused on primaarsed, kui me hakkame rääkima, et eh, inimõigused on kõige tähtsamad õigused suur tänu. järgmised kõnelejad nüüd kõigepealt proua Skšedlevska, poolteist minutit. suur tänu, proua president. Leedus on praegu selline olukord, kus äh, demokraatlikult valitud valitsus äh, saab seadusi vabalt vastu võtta, aga teisest küljest tuleb arvestada ka Euroopa Liidu õigustikuga inimõiguste alal. ja meie peame nüüd lahendama neid küsimusi, kui rikutakse inimõigusi. kõik see puudutab ka teatud orientatsiooniga elanike rühmi. Euroopa Liit on alati inimõiguste rikkumise vastu olnud Leedu seaduseelnõu võib ohustada sõnavabadust tulenevalt seksuaalsest sättumusest ja Euroopa Parlamendis oleme me arutanud ka seda, kuidas rahvusvähemusi koheldaks Leedus, ka neid ei kohelda võrdselt, võrdse austusega võrreldes äh, leedukatega. suur tänu. järgmine kõneleja, proua Blinkevitš-Juuta. suur tänu, president, volinik, kolleegid. täna räägitakse küsimustest, mis on väga delikaatne, minu koduriigi jaoks. Leedu on uus liikmesriik Euroopa Liidus ja respekteerib inimõigusi ja põhivabadusi ja kahju, et osa e, Leedu parlamendiliikmeid on algatanud seadusemuudatuste arutelu, mis, mis ohustavad inimõigusi. uued äh, muudatusettepanekud näevad ette ähm, karistusi äh, seksuaalse sättumuse avalikustamise eest ning äh, seda tuleb pidada diskrimineerivaks seadusesätteks. Leedu peab Euroopa põhiõiguste hartat täitma ja ei tohi diskrimineerida kedagi seksuaalse sättumuse alusel ja seda on öelnud ka Leedu president tahaksin öelda, et kavandatud muudatusettepanekuid ei ole veel Leedu parlamendis vastu võetud. inimõiguste komisjon Leedu parlamendis peab veel oma arvamust avaldama nende muudatusettepanekute kohta ning ma loodan, et nad kuulavad ära ka rahvusvahelise üldsuse kriitika ja Leedu, Leedu valitsuse arvamuse ning Euroopa Parlamenti resolutsiooni ning äh, loodan, et Leedu parlament lükkab nimetatud muudatusettepanekud, mis diskrimineerivad kodanikke, tagasi. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Romeva Irueda. arvan, et sõnum on üsna selge. me tahame saata Leedu parlamendile, aga mitte ainult neile, ikka kõigile teistele sõnumi mis peab sisaldama kahte fakti. esiteks, homoseksuaalsust ei peeta enam vaimuhaiguseks ja teiseks, mitte mingisugust usaldusväärset teaduslikult põhjendatud uurimust ei ole, mis, mis väidaks, et tõesti seksuaalne sättumus kuidagi laste kasvatamist mõjutab. mitte ükski seadusesäte ei saa nendele faktidele vastu. seetõttu meenutan kolleegidele, et ärge tee selge. ärge, ärge proovigegi niisuguseid asju eh, siin üles tõsta Liidu president loomulikult tahab niisuguse seadusesätte peatada, aga ma tahan ka kõigile, kes üldse niisuguseid teemasid tahavad tõstatada, tahaksin just eelnimetatud kahte asjaolu meenutada uuesti. tänan. suur tänu ja nüüd kolleeg Šimanski, üks minut. suur tänu kui rääkida erineva seksuaalse sättumusega inimeste kaitsest, siis äh, ükski parlament äh, pole rohkem ära teinud kui Euroopa Parlament. aga me ei tohiks sekkuda Leedu õigesloomeprotsessi, suveräänsesse äh, protsessi. me peame usaldama palju rohkem Leedu seadusandjaid ja äh, näitama üles ka mõistmist nende Leedu parlamendi liikmete suhtes, kes soovivad kaitsta lapsi agressiivse seksuaalse sisuga reklaami eest. tahaksin, et me respekteeriksime Leedu suveräänsust ning ka soovi kaitsta lapsi, seega me ei saa toetada seda resolutsiooni. suur tänu. tundub, et proua Heedi ei ole saalis. seega annaksin sõna proua Senisinele. president, kolleegid Euroopa kodanikud on veendunud, et kõigi õigused on võrdsed, aga mõnedes liikmesriikides on, on sallivus seksuaalsete vähemuste suhtes väga madal. agressiivne suhtumine vähemuste suhtes avaldub ähm, demonstratsioonide keelamises ja äh, sallimatuse üheks väljenduseks on ka Leedu seaduseparandus me peame hukka mõistma diskrimineerimise, mis põhineb religioos, usulisel või seksu-, alusel või, või rahvuslikul või seksuaalsel sättumusel. islamiriikides karistatakse homoseksuaalsust lausa surmanuhtlusega ja seetõttu arvan, et meie resolutsioon on väga hea. Grazie, la parola all'onorevole Trautmann. suur tänu, järgmisena proua Trautmann, poolteist minutit. suur tänu, president, volinik, kolleegid. Leedu parlamendis arutusel olev muudat-, seadusemuudatus äh, koostati lastekaitseseaduse osana, osana kaitstes lapsi avaliku äh, informatsiooni eest. kuidas saaks äh, kaitsta sõnavabadust ja samas vältida seksuaalsel orientatsioonil põhinevat diskrimineerimist? Äh, niisugune tekst tegelikult äh, käib vastu nende seadustega, mille eest meie siin Euroopa Parlamendis oleme võidelnud. nimelt LGBT inimeste, inimesi kaitsvate äh, seadustega. seetõttu peame hukka mõistma seksuaalsuse alusel ähm, diskrimineerimise äh, niisugune seadusmuudatus näitab, et tegemist on äh, suletud ühiskonnaga ja käib täielikult vastu Euroopa põhivabaduste hartale ning Euroopa inimõiguste konventsioonile ning samuti, nagu ka öeldi, on vastuolus Euroopa Liidu diskrimineerimise vastase põhimõttega. me soovime, et äh, inimestel oleksid võrdsed õigused tagastatud äh, õiguses informatsioonile, tööl ja igal pool mujal. tänan teid, äh, proua volinik, toetuse eest meie mõtteavaldusele ja tahaksin öelda, et sotsiaaldemokraadid, ALDE, Rohelised ja Kuue on astunud õige sammu, koostades kõnealuse resolutsiooni. suur tänu ja ma palun kinni pidada kõneaja ajast, me peame lõpetama kella kaheteistkümneks. järgmisena vaba mikrofon ja esimesena saab sõna proua Zaborska. proua president, volinik, kallid kolleegid miks meie parlament arutab Äh, sellist muudatusettepanekut, mille on esitanud ühe Euroopa Liidu liikmesriigi parlamendi üks parlamendiliigi. ma esitan selle küsimuse, mis ajast me dikteerime liikmesriikide parlamentidele, mida nad võivad menetleda ja mida mitte? ei tänane arutelu ega resolutsioonid, mida me homme hääletame, ei käsitle äh, kehtivat õigusakti, vaid käsitlevad teksti äh,, mille arutelu jätkub ühes liikmesriigi parlamendis. kuid siiski on üks selline äh, see õigusakt, mis võib äh, tegelikult ohustada meediavabadust ja see on Ungaris vastu võetud meediaseadust ja enamus meist nõustus, et me peame andma Ungari valitsusele rohkem aega selle üle mõelda ja võib-olla ka muuta me peaksime olema lähenemises järjepidevad, ootame kolleegid oma selle resolutsiooniga, kuni Leedus pole arutelu ja Leedu parlamendis pole menetlus lõppenud. suur tänu. proua Morkonaite. tänan, president, volinik. mina olen pärit Leedust. me räägime täna resolutsioonist, mis põhineb ühe haldusseadustiku muudatusettepanekul. seadusloome protsess ei ole Rahvusparlamendis veel lõpule viidud ja samas Euroopa Parlament üritab sekkuda. komisjonides ei ole seda küsimust veel arutatud ja ma siinjuures pean täheldama, et on esitatud negatiivsed arvamused selle muudatusettepaneku kohta. ma ei saa toetada seda resolutsiooni, sest see on ülemäärane reaktsioon ja ma tahaksin vastata ka kolleeg Higinsele. ärge rääkige asjast, mida te ise pole kogenud, kui te võrdlete NSV Liitu tänapäeva Leeduga. Äh, see on täiesti arusaamatu võrdlus minu jaoks tänan. järgmisena proua Töin. Äh, president Volinik, inimõiguste konventsioon ja Euroopa põhiõiguste harta keelustavad äh, diskrimineerimise seksuaalse sõltumuse alus. Euroopa Liit ja liikmesriikide vastavad organid on kohustatud võitlema taolise diskrimineerimise vastu vastavalt artiklitele seitsekümmend kuus ja üheksateist Euroopa Liidu toimimise lepingut. Euro-, Leedu on Euroopa Liidu liige ja on võtnud endale kohustuse täita neid sätteid. ma kõigepealt tervitan seda asjaolu, et kooskõlas meie kahe tuhande üheksanda aasta resolutsiooniga äh, vastav seadus muudeti leebemaks ja siis siiski on seda kasutatud ka nii-öelda äh, äh, geiparaadide vastu ja mind hämmastab, et et võidakse kehtestada uus seadus, mis ei luba homoseksuaalsete suhete avalikku propageerimist ja kui seda tehakse, siis seda karistatakse trahviga äh, ja ma tervitan äh, komisjoni strateegiat homofoobia vastu ja tahan tänada voliniku Redingut, et äh, ta tuli meie täiskogu istungile hilisel õhtutunnil, et rõhutada komisjoni poolset pühendumust sellele küsimusele. tänan ja arutelu lõpetuseks saab sõna volinik Reding. president, äh, ma täheldasin, et kojas on üksmeel suuremate poliitiliste fraktsioonide seas mittediskrimineerimise põhimõtte suhtes. ja ma usun, et äh, kui on resolutsiooni, mis seda põhimõtet rõhutab ning selle kohaldamist siseriiklikus õiguses, mis on rahvusriikide kohustus arvestades seda, et nad on omaks võtnud ja liitunud Euroopa Liidus kehtivate reeglitega, siis see oleks praegu väga tähtis hetk. Need parlamendiliikmed, kes selgelt on öelnud, et me räägime seadusest, mis ei ole veel seadus, vaid mis on osade parlamendiliikmete muudatusettepanek, tegid seda õigesti. kuid ma tahaksin teile meenutada Leedu president ja ka Leedu valitsus on selgelt väljendamad oma vastuseisu äh, nendele muudatusettepanekul, mis, mida tegid mõned parlamendisaadikud. ja ma usun, et teil homme toimub üksmeelne arutelu ja langetada ka otsus nende põhimõtete osas, millele on vabatahtlikult liitunud kakskümmend seitse liikmesriiki, mis on olnud meie Euroopa direktiivide aluseks, mida rõhutab Euroopa põhiõiguste harta ja seda rõhutatakse ka homsel hääletusel. ja mina igati toetan äh, parlamendi tugevat seisukohta selles küsimuses. suur tänu, volinik mul on esitatud kaks resolutsiooni ettepanekut selle arutelu lõpuks. arutelu on lõppenud ja hääletus toimub homme kell kaksteist kolmkümmend. järgmine